see töö. Prantsusmaa ähm, pädevad ametiasutused andsid mulle teada järgnevate äh, kolleegide valimisest alates kuueteistkümnendast maist. härra Eric Andrieu, tema tuleb asendama härra Kader Arifi, härra Jean-Jacques Bissep asendab härra Pascal Canfani ja härra Karim Seribi asendab härra Vincent Peyoni ja ma tervitan uusi kolleege ja meenutan, et äh, härrad Andrei Pisep ja Serbi vastavalt äh, parlamendi kodukorrale äh, artikli kolm lõikele kaks saavad osaleda täievoliliselt kõikide ähm, parlamendiorgani koosolekutel, kui nad on esitanud vastava ähm, deklaratsiooni ja kinnitavad, et neil ei ole ametikohti, mis ei ole kooskõlas meie äh, ametikohaga ja härra Sõribi andis ka teada, et ta on astunud Roheliste fraktsiooni liikmeks. Ungari